hääletus lõppes. see on heaks kiidetud ja nüüd. Eh, vabandage, mis te soovite, ütleb esimees Bearing in mind we're in the middle of the World Cup, should we not call for a check? Should we perhaps call for a video assisted?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 Vote is open. kompromiss kümme, palun kontrollime äh, elektrooniliselt. Close. hääletus lõppes. kompromiss üksteist, poolt, vastu, erapooletud kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletut, vastu võetud. sada kuuskümmend viis poolt, vastu,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 elektrooniline hääletus. see on nüüd vastu võetud kolmkümmend kaheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud. tagasi lükatud. kontrollime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 Dear colleagues. head kolleegid, võime nüüd ahveti koosolekut jätkata. ma saan aru, et hääl, et äh, seadmed on nüüd ümber programmeeritud ja läheme päevakorrapunkti number kaks juurde, mis on päevakorra vastuvõtmine. kas selle kohta on kommentaare? härra Austrevitšus. härra Preeda Moldova sündmustest. esimees, kui see vastab tõele, nagu siis äh, Kišinau kohus ei leppinud äh, Andrei Anastase uue linnapea mandaadiga. At a äh, joint meeting with Envi. Envi ühisel koosolekul härra Preda juba rääkis sellest teemast ja hetke pärast me loodame, et keegi välisteenistusest võiks tulla ahvetisse ja teavitada meid sellest, mis täpselt seal Kišinjovis toimub. ja niipea, kui saan välisteenistuselt tagasisidet, siis äh, annan teada. okei okay., so we'd have to agree now about it. pea- ja mingil hetkel võib-olla siis peame päevakorda muutma ja kellegi välisteenistusest siia siis sisse panema päevakorda, et ta räägiks meile Moldovast. kui rohkem kommentaare ei ole, siis päevakord on vastu võetud ja läheme edasi kolmanda päevakorrapunkti juurde, milleks on esimehe teadaanded, minu poolt midagi ei ole. ja punkt number neli, koosolekute protokollide kinnitamine. üheksateist, kakskümmend märts, kaksteist aprill, seitseteist aprill, kakskümmend kuus aprill. kas selle kohta on kommentaare? kui kommentaare ei ole koosoleku lõpuks esitatud, siis need on kinnitatud. ja nüüd läheme elektroonilise hääletuseni. päevakorrapunkt number viis. Euroopa Liidu ja Iraagi vaheline partnerluse koostööleping ja kuus Euroopa Liidu ja Iraagi vaheline partnerluse koostööleping. mõlema raportöör on proua Saifi. kas proua Saifi soovib midagi öelda? Teil on, te ei soovi midagi öelda? siis äh, läheme otsekohe hääletuse juurde. alustame nõukogu otsuse projekt ühelt poolt Euroopa Liidu ja Iraagi vahel, see on üks hääletus, kes on poolt, vastu nimene hääletus, vabandust, elektrooniline hääletus ja kes on poolt? hääletus on alanud. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud, viiskümmend üks poolt, kaks vastu ja viiskümmend kaks oli neil kell ka ja siis hääletame muudatusettepanekust viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. üksteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kaksteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kolmteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. neliteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. viisteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kompromiss kuusteist poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime. austades aseesimeest, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. kõneleja mikrofon lülitus välja, see oli muudatusettepanek äh, kaheksakümmend kaks, kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss seitseteist poolt. noh, kontrollime. hästi, kakskümmend kolm oli see. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tundub, et vastu võetud. kompromiss seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. üheksateist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kakskümmend poolt vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek sada, kes on poolt, vastu, erapooletuid. siin tuleb tõesti kontrollida. kontrollime, hääletus on alanud. kolm kolleegi ei ole veel hääletanud kuuskümmend kolm pluss Kiina kolm inimest veel magavad või on puudu. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. sada viis poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu sada viis. kas te tahate kontrollida sada viite? hästi, sada viis. kontrollime, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. Need enamused on üsna selged küll, mida te soovite, et me siin kontrolliks vabandust. inimesed, kes räägivad mikrofoniga, ei ole kuulda tõlkidele. kui fraktsiooni juhid annavad märku, So we go. Mr. Fleckenstein. Mr. Fleckenstein. Herr Fleckenstein esimees, kolleegil on tõepoolest raske täna hommikul. esimese, paneme ta esimesse ritta, võib-olla sealt on parem näha, seal on parem valgus ja. kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud sada kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. sada kakskümmend kaks, osade kaupa, kolm osa. esimene osa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmas osa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud sada kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. Need põhjendused muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kompromiss üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. viis poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime muudatusettepanek number viis, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kontrollime hästi. kahekümnendat hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. selgelt tagasi lükatud. kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. muudatusettepanek number kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kontrollime kakskümmend viis. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. selgelt vastu võetud. kompromiss kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmkümmend poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kolmkümmend kolm, kaks osa või kas me võtsime vastu kompromissi seitse, jah? siis esimene osa langeb ära, hääletab ainult teist osa, on nii kolmkümmend kolm teine osapoolt, vastu erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu erapooletuid vastu võetud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, nelikümmend neli poolt. kontrollime. nelikümmend kaks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime nelikümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. nüüd TV arvamus. muudatusettepanek üks poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. ma ei taha suhteid rikkuda, kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, seitse poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kolmteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. üheksateist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kakskümmend kuus tevelt poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. ja nüüd elektrooniline hääletus raporti projekt parandatud kujul ja hääletus on alanud. Two colleagues missing. kaks kolleegi on puudu. hääletus on lõppenud. vastu võetud viiskümmend üks poolt, kolm vastu. õnnitlused Saifile ja siis läheme edasi. päevakorrapunkt number seitse. soovitus nõukogule Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee seitsmekümne kolmanda istungjärgu kohta. raportööriks on Oigen Freund. Oigen, kas sa sooviksid midagi öelda? I was advised I was advised not to say anything. mulle soovitati mitte midagi öelda. aga siiski tahaksin tänada kõiki variraportööre ja kolleege, kes aitasid seda raportit koostada ja loodan, et hääletuse tulemus on positiivne. Thank you! suur tänu! proua Lohpiiler yeah.. tänan, esimees suuline muudatusettepanek on mul. eile õhtul Ameerika Ühendriigid äh, lahkusid ÜRO Inimõiguste Nõukogust. Äh, tahan toetada raportööri ja seepärast loen selle teksti ette, kahetseb sügavalt Ameerika Ühendriikide otsust äh, välja astuda ÜRO Inimõiguste Nõukogust, sest osalus ja toetus selles väga olulises organis on Euroopa Liidule tähtis ja me kutsume üles Ameerika Ühendriike ümber mõtlema. oma raportis me juba kritiseerime puudujääke, aga see on nüüd hiljutine sündmus, nii et loodetavasti saate toetada seda muudatusettepanekut uh,. I don't have a problem. minu jaoks ei ole probleem. kas keegi soovib teistest fraktsioonidest kommenteerida? Kristjan, kas sa võiksid palun mikrofoni sisse lülitada, kui sa räägid, ütleb esimees. ma ei saa aru, kas te tahate teksti asendada? ei. Um, this is an update, it's. ei, see on lisandus. ma ütlesin, et tekstis me juba kritiseerime inimõiguste nõukogu puudujääke hääletame suulist muudatusettepanekut lõpus. päris pikk hääletusnimekiri on meil siin ees. nüüd alustame. üritame tõhusalt, täpselt ja kiiresti teha. Tänak, muudatusettepanek nelikümmend kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss üks, kes on poolt vastu, erapooletuid vastu võetud. viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime viiskümmend kaks, hääletus on alanud. Three are still missing. kolm häält on puudu endiselt ja nüüd on hääletus lõppenud. vastu võetud viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime, viiskümmend neli. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kolmkümmend poolt, kakskümmend seitse vastu, väga napilt viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid. viiskümmend seitse kontrollime. hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud. viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. üheksakümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu. vabandust, vabandust, kuuskümmend viis Kovatšov unustasin poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kuuskümmend kuus poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletuid kontrollime, muudatusettepanek seitsekümmend üks, Joel Ainelilt hääletus on alanud kolm kolleegi silmanähtavalt vasakul tiival ei ole huvitatud osalemisest, väga huvitav. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. seitsekümmend kaks kuni seitsekümmend viis koos, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kaheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss viis, kes on poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kaheksakümmend kaheksa. kes on poolt? vastu? erapooletuid kontrollime. kaheksakümmend kaheksa hääletus on alanud. kolm kolleegi ikka endiselt tukuvad, hääletus on lõppenud ja vastu võetud. kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, üheksakümmend poolt, vastu erapooletuid. kontrollime, üheksakümmend hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. üheksakümmend üks kuni üheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud üheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. sada neliteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. sada viisteist langeb ära nüüd kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, sada kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid kontrollime, sada kakskümmend üks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud kompromiss üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, sada kolmkümmend viis koos suulise muudatusettepanekuga. kompromiss kaksteist, seda tahate kontrollida, jah? hästi. väga hea. hääletus on alanud The vote is closed. hääletus on lõppenud. ja väga napilt tõesti, jah. sada kolmkümmend viis suulise muudatusettepaneku Kovatševilt, kes on poolt, vastu ja erapooletud vastu võetud. sada kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi. kontrollime küll sada kolmkümmend kuus, see saab olema napim kui eelmine siiski Six colleagues missing. kuus kolleegi on puudu, ärgake. hääletus on lõppenud. kakskümmend seitse poolt, kolmkümmend vastu, tagasi lükatud. sada kolmkümmend seitse osade kaupa, kaks osa. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid. seda kontrollime hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend seitse poolt, kakskümmend viis vastu. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, kontrollime teine osa hääletus on lõppenud. ja vastu võetud. sada kolmkümmend kaheksa poolt, vastu. erapooletuid, vastu võetud. sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime sada nelikümmend. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid kontrollime sada nelikümmend kuus härra Lainenilt. What is closed? hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. sada nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss neliteist poolt vastu erapooletuid, vastu võetud, kompromiss viisteist poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kuusteist poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud, kompromiss seitseteist poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud, ja nüüd kompromiss kaheksateist poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud, kompromiss üheksateist poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud, sada seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kompromiss kakskümmend poolt, vastu erapooletuid vastu võetud. sada seitsekümmend üheksa poolt, vastu erapooletuid vastu võetud. sada kaheksakümmend, sada kaheksakümmend üks koos, kes on poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. sada kaheksakümmend kaks poolt, vastu erapooletuid kontrollime, sada kaheksakümmend kaks hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. sada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. sada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. sada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid kontrollime seda kaheksakümmend seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. sada üheksakümmend kolm poolt, vastu erapooletuid vastu võetud. kontrollime, sada üheksakümmend kolm, hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud. sada üheksakümmend neli. langeb ära sada üheksakümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. sada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime, sada üheksakümmend kaheksa hääletus on alanud. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud kompromiss kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kakssada neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kakssada kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kakssada seitse poolt, vastu, erapooletuid. ütleksin, et tagasi lükatud, aga kontrolli määratus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. edasi kompromiss kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kakssada kolmteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada neliteist poolt vastu. erapooletuid peame kontrollima. oleks tore, kui te käsi saaksite tõsta. hääletus on alanud. neli, kolm, kolleeg on endiselt puudu, aga hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kaheksa poolt, kakskümmend neli vastu. kakssada viisteist poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, kakssada kuusteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakssada seitseteist poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakssada üheksateist poolt, vastu, erapooletuid. kakssada üksteist kontrollime is open. Is... hääletus on alanud ja nüüd lõppenud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend viis poolt, vastu erapooletuid vastu võetud. kakssada kakskümmend kaks poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. kakssada kakskümmend kolm poolt, vastu erapooletuid vastu võetud. kakssada kakskümmend viis poolt, vastu erapooletuid vastu võetud või tagasi lükatud. kontrollime, kakssada kakskümmend viis, härra Šolts, hääletus on alanud. hääletus lõppes. see on heaks kiidetud kompromiss kakskümmend kuus, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. otsusettepanek kakssada kolmkümmend neli, see on siis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, taga, vabandust, tagasi lükatud, kakssada kolmkümmend kuus kustutatud, kakssada kolmkümmend seitse, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud vabandage, ma eksisin, kakssada kolmkümmend kuus ei olnud kustutatud. sooviti kustutada, kõigepealt peab hääletama kahtesaja, kahtesada kolmkümmend kuute, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd kakssada kolmkümmend seitse, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud. kontrollime elektrooniliselt kakssada kolmkümmend seitse Lohviileri ettepanek, palun hääletage hääletus lõppes. see on heaks kiidetud. härra Borghesio. Äh, ma tahtsin öelda, et ma ei, ei kuule hästi seda tõlget, kui itaalia keelde tõlgitakse. Are they, are they on strike already? No kas tõlgid juba streigivad? okei okay., hello Italian booth. Itaalia äh, tõlgid, kas te saaksite midagi öelda, kas on mikrofonis viga? härra Borgesio, kas te kuulete praegu midagi? So, where are we? We... niisiis, me oleme jõudnud kahesaja kolmekümne kaheksa juurde jõudnud, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kakssada nelikümmend kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend üheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud kakssada viiskümmend üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. kakssada viiskümmend kuus, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, kontrollime kahtesada viitekümmet kuute. Vote is closed. hääletus lõpp samuti on vastu võetud. ja nüüd kakssada viiskümmend seitse osade kaupa hääletus ja meil on viis osa. hämmastav. alustame siis esimesest. kes poolt, kes vastu, kes erapooletud. kontrollime elektrooniliselt. It's a free vote, are we in favor? So the vote is open. hääletus lõppes nüüd. Need tulemused selgelt vastu võetud. edasi. teine osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud. mina arvan, et see on vastu võetud. kontrollime elektrooniliselt, palun. hääletus on avatud hääletus lõppes. vastu võetud. kolmas osa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. number neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. number viis, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud kontrollime elektrooniliselt, palun. hääletus lõppes. see on nüüd heaks kiidetud. kakssada viiskümmend kaheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud kakssada viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, ja kontrollime elektrooniliselt. kakssada viiskümmend üheksa, palun. hääletus lõppes. ja see on vastu võetud. kakssada kuuskümmend, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud kompromiss kolmkümmend üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud ka kolmkümmend kaks, kes poolt, kes vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada kuuskümmend viis, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend kuus, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime kakssada kuuskümmend seitse, palun hääletage. hääletus suletud, vastu võetud. kakssada kuuskümmend kaheksa langeb ära. ja järgmiseks kakssada kuuskümmend üheksa, härra Scholz, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud. kontrollime, kakssada kuuskümmend üheksa. palun hääletage hääletus lõppes. see on heaks kiidetud. kakssada seitsekümmend kuus, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kolm, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kakssada seitsekümmend üheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud. kontrollime seda kakssada seitsekümmend üheksa, palun hääletage. hääletus lõppes, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud kakssada kaheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, aga kontrollime, kakssada kaheksakümmend kolm, elektrooniline hääletus. hääletus lõppes, see on vastu võetud. kakssada kaheksakümmend neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend viis, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend kuus, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kakssada kaheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu. kontrollime seda. kakssada kaheksakümmend seitse. me pidime kontrollima vaatamata sellele, mis toimus eile õhtul, tuleb kontrollida hääletus lõppes. tagasi lükatud, nüüd äh, kakssada kaheksakümmend üheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kontrollime. me kontrollime siis nüüd kakssada kaheksakümmend kaheksat. Moodi ettepanek, palun hääletage hääletus lõppes. vastu võetud. kompromiss kolmkümmend neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. järgmiseks kompromiss kolmkümmend viis, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kuus, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolmsada, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks, kolmkümmend seitse, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolmsada üheksa, Helmut Scholz, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud. kontrollime. hääletage palun The vote is closed. hääletus lõppes. vastu võetud. kolmkümmend üheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kolmsada kuusteist, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud. kontrollime veel kord, hääletage palun hääletus lõppes. vastu võetud. kolmsada kaheksateist kuni kolmsada kakskümmend üks koos, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. No, that was obviously. So we now come to free järgmiseks kolmsada kakskümmend kaks Lohviiri ettepanek palun, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud ja nüüd kontrollime. Vote is open and the vote is. nüüd hääletus lõppes ühe, ühe poolthäälega rohkem kui vastuhääli, see on vastu võetud So, so tell me, this is 322 has been a kolmsada kakskümmend kaks on vastu võetud, kolmsada kakskümmend kolm langeb ära, kolmsada kakskümmend neli langeb ka ära, kolmsada kakskümmend viis langeb ka ära ja järgmiseks Claire Moody ettepanek kolmsada kakskümmend kuus, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, kontrollime kolmsada kakskümmend kuus, palun hääletage. hääletus lõppes. kolmkümmend kahekümne kaheksa vastu. heaks kiidetud kolmsada kakskümmend seitse lohpiiler, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kolmsada kakskümmend kaheksa tänak poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viited, esimene, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss nelikümmend, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. number viis, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, number kuus, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitse, poolt, vastu, erapooletud kontrollime. number seitse, elektrooniline hääletus. hääletus lõppes, tagasi lükatud. number kaheksa, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud, üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss nelikümmend üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. ja oleme nüüd juba jõudnud number kuueteistkümneni, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss nelikümmend kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, tagasi lükatud. kakskümmend üks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kompromiss nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, kakskümmend seitse elektrooniline hääletus. hääletus lõpp vastu võetud. kompromiss nelikümmend neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaks, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kolm, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud. kontrollime kolmkümmend kolm, palun hääletage. hääletus lõppes. see on tagasi lükatud. kolmkümmend neli, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud. kontrollime. kolmkümmend neli, palun hääletage Vote is closed. see on vastu võetud. seega kolmkümmend neli võeti vastu, kolmkümmend viis langeb ära, kompromiss kolmkümmend viis, kes poolt, kes vastu, kes erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kuus, kes poolt, kes vastu, nelikümmend kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaks poolt vastu, erapooletud vastu võetud, nelikümmend kolm poolt vastu, erapooletud vastu võetud kompromiss nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd suuline muudatusettepanek number kaks. seda tutvustati hääletamise algul, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletud, heaks kiidetud. kas me hakkame siis nüüd kogu raportit lõpuks elektrooniliselt hääletama muudatusettepanekutega? seega hääletame. elektrooniline hääletus on avatud. Two colleagues are still missing. kaks kolleegi on puudu. Okay, the vote is closed. hääletus lõppes kakskümmend üheksa poolt, üheksa vastu, kakskümmend erapooletut. palju õnne raportöörile! So, we are already running fifteen minutes late. oleme juba viisteist minutit ajakavast maas, nii et läheme järgmise hääletuse juurde päevakorrapunkt number kaheksa, Euroopa Liidu Hiina suhete seis, raportöör on meie sõber Bas Belder. kas soovite midagi öelda, Bas? ei. ja sellega lähemegi siis hääletuse juurde. kompromiss üksteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, sada neli poolt, vastu erapooletuid kontrollime. sada neli Kastaldolt hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. selgelt vastu võetud, sada kümme poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, sada viisteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss kolmteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kompromiss neliteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss viisteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kolmkümmend üks, Postin Orlainen poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud ühe hääle enamusega, vahega. Tõukes Andrikiene, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud sada kolmkümmend üheksa poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kontrollime Porsche Naru Lainen. teine väljakutse juba kahe minuti sees, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud seekord veelgi selgem lüüa saamine. seitseteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, sada viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. sada seitsekümmend poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss üheksateist poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kakskümmend poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud, kompromiss kakskümmend üks poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud, sada kaheksakümmend neli raportöörilt, kes on poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend viis poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud, sada kaheksakümmend kuus, äh, Laine Postinaru jällegi poolt, vastu erapooletuid kontrollime. sada kakskümmend kuus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja seegi tagasi lükatud. sada kaheksakümmend seitse raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletuid oli tagasi lükatud, kontrollime, sada kaheksakümmend seitse. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend seitse poolt, kakskümmend kuus vastu. sada kaheksakümmend kaheksa we now need the video. oleks me vaja videot, äh, kohtunik, mis selle teie hääletusseadmega siis õieti juhtus? aga peame edasi minema, ei ole maailma lõpp siiski. Ah so. Sandra. Sorry, I was not voting. vabandust, ma ei hääletanud, ma jäin hääletusest maha, tulemus on sama, sest mina hääletaks poolt. tore on see, et nüüd kõik märkavad, kes hääletab ja kes mitte. miks? me siis ei võiks kor-, uuesti hääletada, et asi oleks selge ja rahu maa, maa peal oleks Saksa-Mehhiko matšis pidanud sama tegema. sada kaheksakümmend seitse oli see, alustame uuesti, sada kaheksakümmend seitse hääletus on alanud. kaks on ikka veel puudu. viimane võimalus, kolleegid. ärge öelge jällegi, et teie seade on rikkis hääletus on lõppenud. kakskümmend seitse poolt, kakskümmend kaheksa vastu, tagasi lükatud. ei, enam ei hääleta. sada kaheksakümmend kaheksa, proua Pitera, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud kompromiss kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada ükskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. sada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime sada üheksakümmend seitse. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. ja juba ongi muudatusettepanek sada üheksakümmend üheksa. uskumatu. kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud? kakssada poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kakssada üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kakssada kaks poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kakssada kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kakssada kaksteist, kakssada neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kakssada kolmteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kakssada kakskümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kakssada kakskümmend üks poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, kakssada kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, kompromiss kakskümmend seitse poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, kakssada kolmkümmend üks poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, kakssada kolmkümmend üheksa poolt, vastu erapooletuid vastu võetud. kakssada nelikümmend üks pärast altpoolt osade kaupa. esimene osa, kes on poolt vastu, erapooletuid vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid aga esimene osa oli vastu võetud. Te tahate, et me kontrollime teist osa, kontrollime, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. üsna selge pilt, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kakssada nelikümmend kuus tahate kontrollida, hea küll rahu maa peal, kaks nelikümmend kuus hääletame, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kakssada nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kakssada nelikümmend kaheksa poolt. tahate kontrollida seda ka? ära Schaffhauseri ettepanekuid tavaliselt enamus ei toeta, aga hea küll, kakssada nelikümmend seitse hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tore, et kontrollisime, jah. kakssada nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud kakssada nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime kakssada nelikümmend üheksa. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakssada viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kakssada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kakssada viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kakssada viiskümmend kuus poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud, kakssada viiskümmend seitse poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud ja nüüd jälle võidumeeskond kakssada viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid. jällegi lüüa saamine, tagasi lükatud. põhjendused. kom-, muudatusettepanek ei hääleta, ehk siis kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kompromiss kaks poolt, vastu erapooletuid, vastu võetud, kakskümmend kuus poolt, vastu erapooletuid, tagasi lükatud, kakskümmend üheksa poolt, vastu erapooletuid. kakskümmend üheksa kontrollime, hääletus on alanud hääletus on lõppenud selge enamus. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kaks, nelikümmend seitse poolt, vastu erapooletud vastu võetud kompromiss viis poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, viiskümmend kaks raportöörilt viis poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, viiskümmend kolm poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, viiskümmend neli poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, viiskümmend viis poolt, vastu erapooletuid vastu võetud kompromiss kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime viiskümmend üheksa. proua Fatigalt hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud, üks hääl Uh, isegi kui ta oleks poolt hääletanud, see poleks midagi muutnud. hea küll, kodurahu nimel härra Preeda. teeme uuesti hästi-hästi, hääletame uuesti. hääletus on nüüd alanud kaks kolleegi on puudu. ärgake üles. hääletus on lõppenud. okei okay,, so this has now been. nüüd tagasi lükatud. We now come to number sixty. kuuskümmend raportöörilt, kes on poolt? vastu erapooletuid tagasi lükatud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kuuskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kuus härra Pütikohverilt poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime, kuuskümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kuuskümmend seitse raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime, seitsekümmend hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, seitsekümmend kolm poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kompromiss, et seitsekümmend kolm kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kompromiss kümme poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid kontrollime, kaheksakümmend kuus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kas jälle masin ei tööta? Sandra, sina hääletasid? no vabandust, ei ole taotlust. nii et äh, nii on. kaheksakümmend kaheksa, üheksakümmend poolt, vastu, erapooletuid. kas meil oli erapooletuid? kas oli poolt? kaheksakümmend kaheksa ja üheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kaheksakümmend üheksa härra Pütikhoferilt, tulge, kes on poolt, vastu, erapooletuid, poolt, vastu võetud. üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. üheksakümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid. võit vastu võetud üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. nüüd viited, muudatusettepanek üks, poolt, vastu, erapooletuid. Äh, peame seda küll kontrollima, hääletus on alanud äh, keegi tegelikult ei soovinud eriti hääletada siin. muudatusettepanek number üks, viidete all hääletus on lõppenud. nelikümmend kuus poolt, kaks vastu. nüüd kaks poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud neli poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. seitse poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. üheksa poolt, vastu, erapooletuid kontrollime üheksa hääletus on alanud. Sandra. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletuid. jälle värav vastu võetud, üksteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud me ei pea kõiki nüüd neid, neid imelikke inta arvamusi hääletama. ei hääleta, jumal tänatud. ja nüüd, ütleb esimees, ja nüüd läheme Envi juurde. me ei saa seda plokina võtta, siin on erinevad soovitused. Envi üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, NV kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, NV kolm poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. NV neli poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. NV viis poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. NV kuus poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. seitse poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. üheksa poolt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 hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid. kontrollime, kakskümmend kaks hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. põhjendus A poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, põhjendus B poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, aga kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. napilt vastu võetud ja viide üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viide kaks poolt, vastu, erapooletuid. ja nüüd päriselt kohe kontrollime, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud ja nüüd lõpphääletus, raporti projekt muudetud kujul, hääletus on alanud Three colleagues missing. hallo, wake up, last chance. kolm kolleegi puudu, viimane hääletust, viimane võimalus hääletada, hääletus lõppes nelikümmend kolm üheksa vastu. raport on heaks kiidetud, palju õnne Vassbelderile, raportöörile. Mihhail Kaaler. Mihhail Kaaler, teil on protseduuriline küsimus, ma tahaksin teavitada kolleege, enne kui nad lahkuvad sellest, et Euroopa Kaitsefondi kohta koostatakse raport, Ahvet ja ITRE ei saanud kokkuleppele osalemise küsimuses. Ähm, tahtsime kasutada äh, kodukorrapunkti viiskümmend viis ja nüüd äh, ITRE soovib komisjoniga ise kokkuleppele jõuda ja min-, kohtuda komisjoniga ning äh, enne, kui komisjoni esimehed otsuse teevad, peaks siiski tagama võrdsed võimalused äh, ja otsustama, kas Ahvetil on võrdsed võimalused teiste komisjonidega seoses selle kaitsefondi küsimusega ning ma tahaksin teatada äh, kolleegidele, äh, et praegu käivad kõnelused ja see oligi informatsiooniks. Thank you, Mihhail Gala suur aitäh, Mihhail Kaaler. kõigepealt äh, paluksin, et kolleegid, kes ei ole huvitatud äh, jääma saali, lahkuksid vaikselt. kolleegid, äh, tegemist on väga tõsise küsimusega. ITRE ja Ahveti seisukohad on väga erinevad selles suhtes, mis puudutab vastutust seoses Kaitsefondiga. eile toimus komisjoni esimeeste kohtumine ja nüüd mina ja esimees Puusek peame seda kuidagi arutama ja vaatama, milline otsus siis komisjoni esimeeste konverentsi esinaine, et mida tema otsustab. aga igal juhul aitäh, Mihhail Kaaler, hea, et te tutvustasite seda olukorda meie komisjon on hästi, hästi käitunud ja nüüd, kuigi me oleme nelikümmend viis minutit ajast maast, peame me komisjoni aruannete juurde minema. tavaliselt oleme me suutnud ikkagi hääletused korralikult õigeaegselt lõpetada, ei tea, mis seekord juhtus tegemist oli ilmselt vastuoluliste raportitega. ja äh, selleks tuleb siis tulevikus rohkem aega ette näha nüüd on päevakorras komisjoni kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta aruanne Serbia kohta. raportöör selles küsimuses on üks saksa kolleeg, kelle nimi on David McAllister, ütleb esimees. ja esimees jätkab raportöörina. kallid kolleegid, tahaksin teha nii lühidalt kui võimalik sest me oleme juba ajast maas. tahtsin öelda, et minu raportis on viis põhisõnumit. esimene on see, et äh, Serbia on äh, suundumas Euroopa Liidu poole, on äh, täitnud Euroopa Liidu õigusnorme viimase kaheteist kuu jooksul, püüdleb funktsionaalse toimiva turumajanduse poole ning säilitab rahandus- ning makromajandusliku tasakaalu, aga eh, ühinemine Euroopa Liiduga toimub siiski vastavalt saavutustele eh, ja saab eh, teoks ainult siis, kui vajalikud reformid on läbi viidud, see ei puuduta mitte kuupäevi, vaid tulemusi. ja loodame siis, et lähikuudel Euro-, Serbia jätkab liikumist Euroopa Liidu liikmelisuse poole. teine sõnum liitumisläbirääkimiste keskmes on õigusriigi küsimused, Serbia äh, on soovinud ähm, meile lähemale liikuda ja avada rohkem läbirääkimispeatükke, aga kõik sõltub just äh, õigusriigi reformidest, mis on vajalikud. nüüd äh, selge on see, et Serbia on suutnud teatud probleemidega tegeleda, aga tähtis on see, et Serbia tagaks kohtusüsteemi sõltumatuse ja tõhususe ning võit-, võitleks äh, aktiivselt korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastu. nüüd edasi, meediavabadust tuleb garanteerida. Äh, lähiaegadel peab riigi meedia olukorda parendama, me kõik nõustume sellega, et meedia on, on demokraatia eeltingimuseks, vaba meedia ja tähtis on mitte ainult seaduste vastuvõtmine, aga ka meediasõbraliku keskkonna loomine. neljas sõnum. Serbia on Kosovoga suhete normaliseerimist jätkanud. president Aleksander Vučić on sisedialoogi pidanud. Kosovo ja Serbia mõlemad pooled peavad nüüd astuma samme selleks, et täielikult äh, ellu viia kokkulepped ja eh, teha seda õigeaegselt. nüüd tuleb luua Serbia eh, enamusega eh, omavalitsustes ühtne kogukond ja mõlemad osapooled peavad sellega tegelema. ja viies märkus, veendunud parlamentäärina ole, äh, arvan, et Serbia parlament peab täitevvõimu tõhusalt kontrollima, seadusloome peab olema läbipaistev ning liigset bürokraatiat tuleb vähendada, Škupština, Verhovna Rata, Serbia parlament peab oma tegevust parandama seadusloome järelevalve üle ning lõpuks Serbia ei tohiks edasi lükata jätkata oma kohustuste täitmist seoses Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitikaga. Need olid põhisõnumid minu raportis ja hea meelega kuulaksin teie märkusi ja kommentaare. kõigepealt annan Mari raportööridele sõna. ja alustame Eduard Kukanist, palun. Thank you very much, I will loomulikult ma teen lühidalt põhimõtteliselt saab teiega nõustuda. tahtsin öelda, et äh, härra Mägi-Alister nagu alati on teinud head tööd. Äh, eelmisel nädalal äh, saime Serbia kolleegidega arutada Serbia olukorda just selle stabiliseerimise assotsieerimisparlamentaarse komitee raames äh, oluline on see, et kaksteist, kaksteist läbirääkimispeatükki on praegu avatud, kaks on esialgu suletud, soovitakse avada veel kaks peatükki. Serbia on heaks näiteks äh, kogu regioonile ja mul on hea meel, et Serbia äh, esindaja ol-, kinnitas üle, et nad on pühendunud äh, sellele ühinemisprotsessile, aga väga suured reformid äh, seisavad veel riigi ees. raportöör äh, tõi esile kõik kõige olulisemad valdkonnad täiesti õigustatult, õigusriik, kohtusüsteem, demokraatlikud institutsioonid, korruptsiooni ja kuritegevuse vastane võitlus, kodanikuvabadused, meediavabadus ja naaberlikud suhted teistega. seega äh, äh, me kõik tahaksime näha, et Serbia jõuaks kõrgete standarditeni, et reformid viidaks ellu, eriti kohtusüsteem, süsteemis, avaliku halduse süsteemis. samuti on oluline, et parlament töötaks tõhusalt ning rakendaks oma järelevalvevolitusi valitsuse üle. samuti rõhutan meediareformi, võitlust korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevusega. ma oleksin palju tõsisemat tähelepanu soovinud näha valitsussüsteemile, Serbia peaks äh, koordineerima oma välispoliitikat ÜVJP-ga paremini. ma saan aru muidugi Serbia valitsuse kaalutlustest, aga me tahaksime näha, et Serbia äh, oleks tõesti pühendunud äh, Euroopa Liidule ja Euroopa Liidu suunas liikumisele või arvestades praegust konkurentsi teiste piirkondade ja riikidega. nüüd soovitaksin, et EAS äh, siiski teostaks järelevalvet äh, ühinemisprotsessi üle, kolleeg McAllister võiks sellele viidata, ja palju äh, rohkem peab Serbia tegema selleks, et reformid rakenduksid. samuti tuleb kodanike teadlikkust tõsta selle, sellest, mida tähendab praktiliselt Euroopa Liiduga ühinemine. suur aitäh, Edward Kukan, aitäh eh, ka eh, sellest, et te Strasbourgis eelmisel nädalal kohtumist serblastega juhatasite suurepäraselt. ja nüüd, kolleegid, eh, tahaksin kuulda teie kommentaare. teen ettepaneku, et Serbia teema lõpetaksime üksteist kolmkümmend, siis tuleb Kosovo ja järgmiseks veel Albaania. kommentaarid kaks minutit. esimesena saab sõna sotsiaaldemokraatide esindaja härra Fleckenstein. ta on siin minu nimekirjas küll, aga teda ei ole vist saalis, võib-olla tuleb ta hiljem siia. ECR ei ole soovinud sõna. Alte Iivo Vaigel, palun. suur aitäh. ma tahaksin rõhutada seda, et me oleme väga põhjalikult valmistunud äh, selleks raportiks. esimees on hea põhjaliku äh, raporti teksti valmis saanud. suur tänu talle selle eest ja meie fraktsioon tahab nüüd teha eh, mitmeid muudatusettepanekuid, sellepärast et eh, Serbia valitsus ja ametivõimud peaksid ikkagi eh, teadma, et tasuta lõunaid ei ole. Serbia peab vastama Euroopa Liidu väärtustele ja normidele. nüüd on asju, mis ei ole teoks saanud, näiteks meediavabadus, kohtureform võitlus korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevusega. Need on lihtsalt mõned näited. vastavalt nendele andmetele, äh, mida ma olen saanud sõltumatutelt kodanikuühiskonna esindajatelt, kahe tuhande kaheteistkümnendast aastast alates on toimunud kaheksakümmend üks maffiaga seotud mõrva, ainult kuus äh, on, äh, kuus nendest juhtumitest on lahendatud. ja nüüd tahaksin panustada sellesse teksti seoses näiteks Serbia tegevuse koordineerimisega Euroopa Liidu välispoliitikaga, sest me oleme näinud, et Serbia demonstreerib oma häid suhteid Venemaaga ja Ehm, lihtsalt ehm, minu meelest ei ole piisav, kui me ütleme, et edasiminekut ei ole, ütleme, et on probleem. E, ja e, seda, see tuleb ka välja öelda ja seda to-, toonitada meie raportites ning kõnelustes. et lõpetuseks, loomulikult me oleme huvitatud edasiminekust suhetes Serbiaga, soovime, et Serbia saaks Euroopa Liidu liikmeks, see on oluline riik ja oluline Euroopa Liidu partner. suur tänu! suur aitäh, Ivo Vaigel. järgmiseks Roheliste variraportöör Kolek Šoltes. suur aitäh, et te mulle sõna andsite, ma tahaksin ka öelda aitäh raportöörile äh, selle raporti projekti koostamise eest. see on väga tasakaalus tekst. Äh, ma nõustun, et Serbia on õigel teel, suundumas Euroopa Liidu poole, integreerumas Euroopa Liiduga järjest rohkem peatükke avatakse, nii nagu siin raportis on öeldud, arendatakse toimivat turumajandust, see tagab majanduse stabiilsuse riigis. samuti on oluline võitlus korruptsiooniga ja organiseeritud kuritegevusega, siin on arenguruumi veel küll. kodanikuühiskonna kommentaaride ja vabaühenduste informatsiooni järgi on näha, et eh, sõnavabaduse ja meedia vallas ei ole toimunud edasiminekut jätkuvalt ähm, on olukord vastuvõetamatu ja seetõttu on oluline rääkida õigusriigi reformist, kohtusüsteemi reformist, läbipaistvusest, sõltumatusest. tähtis on, et kodanikud saaksid oma, oma riiki usaldada, et riik oleks demokraatlik ja nüüd Serbia ja Kosovo suhted. ootan tõesti dialoog äh, Belgradi ja Pristina vast-, vahel jätkuks loodame, et Kosovoga peetavad läbirääkimised päät-, päädivad mõlemale poolele aktsepteeritava kokkuleppega. kohtumised toimuvad sel nädalal, järgmisel nädalal ka, loodame, et asjad arenevad edasi ja nüüd lõpuks äh, roheliste poolt võin öelda, et me oleksime palju rohkem äh, soovinud pöörata tähelepanu keskkonnaküsimustele näiteks. Äh, ja me oleme sellekohased muudatusettepanekud teinud, tänan. Thank you, Igor Šoltes suur aitäh, Ivo Šoltes, EFTD, härra Castaldo, palun. Grazie, president, e la ringrazio. suur tänu. ka mina soovin tänada selle raportiga tehtud suurepärase töö eest. Serbia on Euroopa integratsiooni rindejoonel. meil on hea meel äh, et siin on saavutatud edu äh, ka suhetes Montenegroga. rohkem on vaja ka teha. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal avati kaksteist peatüki. on selge, et Serbia liigub integratsiooni suunal. me näeme, et alles mõned kuud tagasi äh, tutvustas komisjon eduraporti paketi näol tehtud edusamme ning kodanikuühiskonna kaasamiseks on tehtud juba üpris palju. võideldakse korruptsiooni vastu, reformitakse kriminaalkohut ning võideldakse organiseeritud kuritegevuse vastu võib nimetada veelgi positiivseid aspekte, nagu näiteks vähemuste õiguste kaitse, roomade õiguste tugevdamine. kindlasti on vaja täiendavaid edusamme sõnavabaduse osas ning me teame, et Serbias töötatakse välja ka uut meediastrateegiat, mis on pluralistlikum Serbia suhted naaberriikidega on stabiilsed eh, ning eh, siin võib täheldada mitmeid koostööalgatusi. suhted normaliseeruvad ka Kosovoga. president Vučić tõi selle esile ka Kosovo teemalisel kohtumisel, et jõutud on uude faasi suhete arendamisel eh, ning loodetavasti jõutakse ka õiguslikult siduva leppeni. see on kogu piirkonna jaoks äärmiselt oluline ning lõpetuseks ka Serbia-Venemaa suhted Serbia välisministeeriumi tegevus ei ole selline, et me peaksime Serbia seadma valiku, et kas nüüd Euroopa Liit või Venemaa. siin on vaja tasukaalukat lähenemist ning lõpetuseks soovin Serbiale parimat ning ma loodan, et siin on edasiliikumine üsna peatselt näha. suur aitäh, kolleeg Castaldo ja nüüd järgmised kolleegid, kes soovisid sõna. rahvapartei. kolleeg Ando Teli. First of all I would like to kõigepealt äh, tahaksin teile tunnustust avaldada äh, teie äh, tehtud töö eest. jälle kord on valminud tasakaalustatud raport, aga ma tahaksin seda kommenteerida. Euroopa Parlament on alati väga häälekas olnud, kui on juttu läbirääkimispeatükkide avamisest, ma nõustun sellega, et liituda saab ainult vastavalt tulemustele ja mulle tundub, et kahekümne kolmanda peatükiga on teatud viivitusi tekkinud, kuigi mõned peatükid on juba suletud. probleeme on vähemuste õigustega ja Rahvusvähemuste Nõukoguga. Serbia praegu, kui me siin arutame küsimust, hääletab äh, vähemuste teemat ja ähm, peatüki kakskümmend kolm kohta peaks olema mingisugune strateegia. me teame, et rahvusvähemuste küsimus on tohutult tähtis selles regioonis ja kõikidele naaberriikidele ja seetõttu tahaksin öelda, kahekümne kolmandas peatükis on toimunud teatud paranemine, seda tuleks arvesse võtta, kui järgmisi peatükke avatakse, tänan suur aitäh, kolleeg Deli. ja nüüd Knut Fleckenstein, sotsiaaldemokraadid. kaks ja pool minutit maksimum, palun. Yeah, but I don't need two and a half. mul ei ole isegi nii palju vaja. võib-olla on see üllatus, aga tõesti, teie raport on väga hea, härra esimees. ja me nõustume sellega, mis te kirja panite täiesti selge on see, et palju tööd tuleb veel ära teha õigusriigi küsimuses ja muude teemadega ning ähm, keegi ei vaidlusta seda, aga teisest küljest tuleb ikkagi ka äh, öelda, et on toimunud edasiminek ja regiooni stabiilsus ning rahu on tähtsad. nüüd äh, tahan siis praegust võimalust kasutada et äh, rääkida Pristina ja Belgradi suhetest. kõik ütlesid, et see on oluline, aga me peame olema väga ettevaatlikud. Äh, ei saa teha nii, et peetakse läbirääkimise, äh, kirjutatakse dokumendile alla, aga pärast ei rakendata seda. see sõltub mitte ainult Belgradist, vaid ka Pristina valitsusest ja seda ei tohi unustada. ma loodan, et tulevikus juba järgmisel nädalal ava, avanevad uued peatükid ja vaatame, mis siis nõukogu otsustab. tänan. Okay, thank you, Knut Fleckenstein. We now come. aitäh, härra Fleckenstein ja nüüd Kristjan Preida Rahvapartei nimel järgmine kõneleja. aitäh, esimees. kõigepealt avaldaksin raporti eest tunnustust teile. siin võetakse arvesse nii positiivsed küljed kui äh, jäänud väljakutsed. Neid on aga palju, nagu kolleegid ka on rõhutanud. ja üldisemalt tuleb mõelda reformide elluviimisele ja samuti edusammudele, mida on vaja õigusriigi vallas, äh, korruptsioonivastases võitluses või meediavabaduses. nagu kolleeg Teeli ka ütles on vähemuste õiguste alal jäänud äh, veel teha edusamme haridus, keeltekasutus ja ma tahaksin, et Serbia jääks reformide teele, et äh, võiks liikuda kiiremini lähemale Euroopale ja Euroopa peaks teda selles aitama. ma loodan, et Bulgaaria eesistumise lõpuks õnnestub avada rohkem kui kaks peatükki, ma tean, et äh, serblased on selleks valmis. ja teiseks meie omalt poolt äh, peaksime nõukogule selles suhtes suurelt avaldama. suur tänu, nüüd äh, Dubravka suitsa. aitäh, David. kõigepealt tunnustussõnad sulle selle raporti eest, see on hästi tasakaalus ja olen täiesti nõus sellega, mida sa alguses ütlesid, et liitumine Euroopa Liiduga ei ole kuupäevade küsimus, vaid tegude küsimus. kindlasti on tehtud edusamme ja turumajanduse poole liikumises näiteks, kuid on vaja rohkem edusamme, tuleb vähendada varimajanduse osakaalu, tuleb äh, riigiettevõtete struktuuri muuta ja tegeleda avalike hangete tavadega. tervitan äh, saavutusi rahvusvähemuste osas. ja ma ootan, et suhted normaliseeruksid Kosovoga. see kõik peab jätkuma ja kiirenema. ja kokkuvõtteks, ma ei ole päris kindel, kas äh, Serbia on äh, valmis äh, Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitikaga vastavusse jõudma, tuleb olla ettevaatlik, see on väga oluline rahu, Serbia on oluline rahuvalvaja piirkonnas ja see on üks olulisemaid punkte, ma arvan, sinu raportis. ja ma arvan, et nad mõistavad ka seda, et olulised on head suhted Venemaaga maailm muutub, aga olgem ettevaatlikud, kui me tahame, et nad toetaksid meid. Thank you, we come to Miss Sovko. proua Sovko. It's here. <laughs> Sorry, I'm, I'm, I'm a bit um, yeah, confused. Um, yeah, I would like uh, to congratulate. Äh, jah, tunnustussõnad äh, raporti koostamise eest. ja rände kohta paar sõna. Äh, selle kohta esitan ka muudatusettepaneku. Serbia ja Iraani suhted ja ka piiriprobleem Bosnia-Hertsegoviinaga, siis pagulaste sissevool äh, seda tuleb rõhutada, see on üks tingimusi Serbia jaoks, selleks, et nad saaksid äh, kiita rände küsimustes, selleks tuleb lõpetada viisavabadus riikidega, mis on rändeallikaks ja praegu hetkel on äh, sissevool ohtlikest naaberriikidest. ja lõpetuseks Arno Danjon aitäh, esimees, aitäh ja tunnustus teile suurepärase raporti eest. kolm märkust lühidalt. esiteks äh, paraku me läheme väga üksikasjalikult äh, parlamendi töö üksikasjadesse, mind alati šokeerib, kui me selliseid üksikasjalikke juhiseid anname selle kohta, kuidas suveräänses riigis peaks parlament tegutsema, me, me ise ei ole ju ka süüst täiesti puhtad Äh, siis sõnavabadus, meedia sõltumatus, oleme nõus ju kõik, et need on väga olulised õigusriigi aluspõhimõtted. see on ka raportis äh, äh, rõhutamist leidnud, see kehtib paljude regiooni riikide kohta, aga tundub, et siiski me leiame, et meediavabadust saab mõõta sõltumatusega võimust ja valitsusest, aga meedia vabadus on ka sõltumatus surverühmadest, oligarhidest. sellepärast ma tervitan teie raportis seda lauset, mille kohaselt on vaja läbipaistvust selle kohta, kes on meedia omanikud ja aktsionärid, sest on väga valitsusvastaseid, vastane meedia sageli Balkani riikides, kellel on täielik sõnavabadus ja nad mõnikord kasutavad nad seda isegi kurjasti ära ja, ja suhtuvad väga negatiivselt Euroopa Liitu näiteks. ja see me-, tegemist on sõltumatu meediaga. ja kolmandaks olen nõus härra Castaldoga ja proua Dubavkaga selles osas, et mis puudutab vastavusse viimist välispoliitika põhimõtetega. kui ma vaatan, millise vabaduse mõned liikmesriigid võtavad ühist äh, suhet seisukohtade osas näiteks Venemaa puhul ma ei näe põhjust, miks me saaksime suurendada nõudmisi Serbia suhtes, see on erijuhtum. Euroopa Liidu ja Serbia suhted, mina ei poolda seda, et me peaksime nõudeid karmistama Serbiale selles punktis aitäh, Arno Danjean. ja nüüd saab sõna proua Ruiskala Peredžinjev. Thank you very much uh.... suur tänu, härra McAllister, selle suurepärase raporti eest siin võetakse arvesse ka meie laienemisraporti tulemusi Serbia kohta, täiesti nõus Äh, liik-, äh, me ootame, et avataks uusi peatükke praeguse eesistumise ajal. samuti on oluline rõhutada, et läbirääkimiste tempo Serbiaga ei sõltu mitte ainult sellest, kui palju meil on tehnilisel tasandil edusamme tehtud peatükkides, aga oleme ka korduvalt öelnud, see sõltub Serbia suutlikkusest õigusriigi vallas edasi liikuda ja suhete normaliseerimisel Kosovoga. oleme nüüd jõudmas kriitilisse punkti läbirääkimistel, kus Serbia peab tõestama, et äh, tema institutsioonilised tavad ja, ja õigussüsteem olete rääkinud siin võitlusest korruptsiooni ja organiseeritud kuriteoga, meediavabadusest ja vähemuste kaitsest et seal on tehtud eda-, edusamme, meil on väga hea meel, et viimasel külaskäigul mail rõhutasite kõiki neid teemasid ja et eriti rääkisite Serbia parlamendi üle teostatavast järelevalvest. ACPC-s e samuti rõhutati seda paar päeva tagasi. meil on väga hea meel, et Euroopa Parlament oli seal kohal koos ja, ja kom-, ja koos komisjoniga saame tõepoolest olukorda muuta, et läbirääkim-, et äh, laienemisprotsess äh, tugineb tõesti edusammudel ja et Serbia tõepoolest äh, liigub edasi selles saavutustepõhises protsessis. ja ka kommunikatsioon on väga tähtis, rääkida sellest, mis kasu on liitumisprotsessist Serbia elanikele ja tõesti Serbias peaks Euroopa meelsust toetama, sest kokkuvõttes eh, ühiskond on see, kes otsustab. ja suur tänu veel kord ja tervitan veel kord selle, selle raporti eest. suur tänu komisjoni esindajale. kas on veel märkusi? sellisel juhul suur tänu kõigile sõnavõttude eest ja ootan meie edasist ühist tööd selle raporti valmimise nimel. muudatusettepaneku tähtaeg kolmekümnes august kell üksteist hommikul, nii et terve suvevaheaeg on aega muudatuste et, ettepanekute esitamiseks. kahekümne seitsmendal septembril arutame seda veel kord, loodetavasti hääletus ohvetis oktoobris, täiskogul novembris. nüüd läheme kümnenda päevakorrapunkti juurde oleme oma seitse minutit aega juba tasa teinud. komisjoni aruanne Kosovo kohta. ja nüüd on mul hea meel anda sõna meie raportöörile Igor Šoltesele. Hvala za eh, besedo. Pri, pri... Ja, suur tänu. Eh, poročila o napredku Kosova sem. suur tänu. kui ma kohtasin seda raportit Kosovo kohta, siis äh, üritasin võimalikult realistlik olla ja kõn-, kõnelesin teemadest, mida pidasin kõige olulisemateks Kosovo edusammude kontekstis. raporti pikkusele kehtib ka piirang, nii et äh, ma äh, esitasin ainult olulisemad teemad, mida te kindlasti rikastate ka oma muudatusettepanekutega sissejuhatuseks ütleksin, et kindlasti võime öelda, et Kosovo on teinud edusamme lähiminevikus. Need edusammud oleksid võinud olla isegi kiiremad. ja selleks on omad põhjused. üks põhjus on see, et erakonnad, parlamendid on lõhenenud sellisel viisil, et konsensuse saavutamine on väga keeruline samas sisekommunikatsioon on ka probleemiks teatud määral. ja on vastu võetud rida seadusi, mis toetavad Euroopa Liiduga integreerumist ja see on väga tähtis. ühte tahaksin veel rõhutada, nimelt oluline samm piiri mahamärkimise leping Montenegroga, vastav leping on väga oluline viisavabaduse jaoks Kosovoga. Kosovo on ainuke riik nimelt Lääne-Balkani piirkonnas, kelle kodanikud ei saa viisavabalt reisida Euroopa Liitu Euroopa Parlament ja Euroopa ühendus tervikuna peaks olema usaldusväärseks partneriks ja kui tingimused on täidetud, siis peaksime ka oma rolli täitma viisavabaduse kehtestamisel. ma loodan, et poliitiline tahe on olemas nõukogus ja ma loodan, et see kõik saab peatselt teoks. ja oma raportis rõhutan ka korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse teemat. see on endiselt probleemiks. see on protsess, mis jätkub ka tulevikus. ja ma arvan, et on vaja teha jõupingutusi selleks, et vähendada äh, ohte, et sellised äh, sündmused aset leiavad. tuleb mõelda poliitika mõjust kohtusüsteemile, valitsuse toimimisest, aga, aga probleemiks on ka korruptsioonivastase võitluse register kõige kõrgemal tasemel. kohtu, politsei, korrakaitse koostöö on Kosovos esmatähtis küsimus, nii et me loodame, et see jätkub ja loodame, et viimatine mõrv lahendatakse võimalikult kiiresti. ja samuti on meie arvates vaja rõhutada seda, mida osaliselt Serbia raportis ka mainiti, me tahame, et normaliseeruksid suhted Belgradi ja Pristina vahel ja tahaksime ka, et dialoog jätkuks võimalikult peatselt. see viib meid lähemale meie eesmärgile, mis on mõlema poole jaoks see, et on täidetud kohustused dialoogi kontekstis ja saame astuda olulise sammu edasi. dialoog peab toimuma läbipaistvalt. sest äh, Kosovo parlamenti tuleb teavitada, see on õige. siis saavad nad ka öö, äh, lubada või toetada järgmisi samme. lõpetuseks üks teema millel on oma tähtsus. nimelt keskkonnateema. käesoleva aasta raportis oleme sellele asetanud teatud rõhu, räägime õhukvaliteedist Pristinas näiteks. sellel on mõju kohalike inimeste tervisele ja Pristinas on sellega seotud energiasektor Kosovo, sealne äh, elektrijaam on piirkonna üks suuremaid saastajaid, nii et ma loodan, et Euroopa Liit saab siin omalt poolt midagi teha. energiaprogramm, äh, taastuvenergia projekt on elukvaliteedi jaoks äärmiselt oluline. lühidalt, see oleks minu poolt kõik. ma olen kindel, et äh, kolleegid, variraportöörid esitavad häid muudatusettepanekuid. ja kokkuvõttes arvan, et saame koostada hea raporti. Thank you, Igor Šolt. aitäh, Igor Šoltes selle ülevaate eest ja nüüd saab sõna Bosnia-Hertsegoviina Kosovo delegatsiooni esimees Pitsul, aga ta ei ole praegu siin, siis äh, fraktsioonide nimel kõnelejad kõigepealt härra Preeda Rahvapartei nimel. aitäh! tahaksin tänada kolleeg Šoltest raporti projekti eest. mind üllatab pisut see, et selles esialgses variandis ei mainita üldse seda, et viis liikmesriiki ei tunnusta Kosovot. viis kahekümne kaheksast küll, aga siiski. tuleb seda austada. see on Euroopa Liidus äh, tavapärane, et äh, tunnistatakse erinevusi riigiti Kosovo tunnustamise osas ja edasi mind üllatab see, et ei mainita paraku seda, et kasutatakse laiaulatuslikult pisargaasi. olen sellest rääkinud ka parlamendis spiikriga Pristinas. et parlamendis, parlamendil on siin oma vastutus selles, mis on aktsepteeritavad tavad. Pristina ja Kosovo suhted, Pristina ja Belgradi suhted, vabandust, ütleb kõneleja me oot-, me ootame elis-, palju eri, Elisee lepingute elluviimisest, kõigepealt äh, Serbia omavalitsuste kaasamine, sellest on korduvalt räägitud ning ühtlasi, et dialoogi taastumine nädala lõpul võimaldab ummikust välja tulla. meil on vaja positiivset äh, kava selles dialoogis Pristina ja Belgradi vahel. ja ja jällegi on küsimus, et äh, millised liikmesriigid tunnustavad Kosovot ja millised mitte. Thank you, Kristjan Preda. aitäh. ja nüüd härra Panseri. Grazie, ringrazio il relatore eh,. Io penso che il Kosovo sia parte integrante della. suur tänu ma leian, et Kosovo on äärmiselt oluline kogu Lääne-Balkani strateegia jaoks. see näitab ka selgelt, millised on vastuolud, mis selles eh, piirkonnas valitsevad. The German translation, okay. The English one is working. Okay ricomincio da capo. Stavo dicendo che il Kosovo è parte ma ütlesin, et Kosovo on Balkani, kogu Lääne-Balkani strateegia lahutamatu osa. samas näitab ta ka ilmselgelt, mis on need vastuolud, mis on Euroopa Liidu strateegias, me räägime laienemisest aga me peame siis ka otsustama, kas me toetame tegelikkuses seda laienemist. kuid me ei saa samaaegselt liikuda kahes erinevas suunas, otsustada, et me ei laiene ja samas ikkagi laieneme, sellega me jätaksime Kosovo, Venemaa ja Türgi mõjupiirkonda nüüd siis aga see mittetunnustamise probleem viie riigi poolt. meil oleks siin võimalus arendada kogu Lääne-Balkani liikumist ühtsuse suunas, me ei saa aga ajada siin lahknevat poliitikat, parlament peab olema ühtne ning me soovime, et äh, valitsuste tegevused oleksid ikkagi sihipärased. ma näen aga, et ka mõned saadikud ajavad siin lahknevat poliitikat. me peame siin konkreetsetest nimedest rääkima ning suhted Montenegroga, lepe Äh, mis puudutab ka kohtusüsteemi võitlust äh, kuritegevuse ja korruptsiooni vastu, siin on vaja olla otsustavam. eelkõige peavad Kosovo enese ametiasutused muutuma tõhusamaks, et nad peavad efektiivsemalt võitlema rahapesu vastu. see, seda kõike tuleb teha, arvestades Euroopa Liidu õigustikku, rahvusvahelisi norme nüüd aga õigusraamistik. probleem on tegelikult seaduste rakendamises. siin on väga palju viivitusi, samuti ei saa rahul olla sõnavabaduse ja ajakirjandusvabaduse olukorraga. suht suhted Serbiaga, eh, siin on Kosovo dialoogis, kuid on vaja teha rohkem selleks, et edasi liikuda. ning lõpetuseks praegu, kus suhted Serbiaga on päevakorral, see on seotud paljude muude küsimustega me ei saa ühelt poolt arendada suhteid Serbiaga ja teiselt poolt jätta maha Kosovot, tegemist on tõsise probleemiga ähm.. aitäh, härra Panseri. kolleegid, teile teadmiseks, et saime vastuse vä Euroopa välisteenistuselt äh, agenda kohta. me võiksime homme päevakorda lisada täiendava punkti olukorra kohta Kishinaus ja Moldovas punkt kaheksateist A. pärast seda, kui meil on toimunud Katari ministriga mõttevahetus. kas olete nõus? täna ei saa keegi tulla, aga homme küll. mis kell see võiks siis olla umbes, Eerik? umbes kell kümme kolmkümmend. sobib? võib-olla fraktsioonide sekretariaadid saavad teavitada siis neid kolleege, keda Moldova teema huvitab. suur aitäh ja nüüd äh, kõnelejad Kosovo raporti osas, kõigepealt Alde nimel härra Vaigel. aitäh. ma oleksin, annaksin oma õiguse edasi kolleegile Thank you very much. Uh, aitäh. kõigepealt tahaksin tänada, tervitada raportööri hea raporti eest. ALDE jaoks on see suurepärane alus mitmeid. meie leiame, et rohkem tuleks mõelda LGTBI inimestele, soolisele võrgusõigusele, naiste tööle äh,, reproduktiivsetele õigustele, sooküsimustele ja nii edasi. ja samuti EULEX-i osas ma arvan, et võiksime rohkem minna süvitsi, rääkides uuest mandaadist. hariduse osas tuleks rohkem tähelepanu pöörata segregatsioonile ja diskrimineerimisele. tervishoiu teema on üsna põhjalik aga siiski tahaksime rääkida ravimite kvaliteedist. majanduses tahaksime rohkem VKE-dele rõhku asetada ja ühtlasi peame arvesse võtma natsionalistlikku ja natsionalistlikku retoorikat piirkonnas. paluksime komisjonilt toetust kogu piirkonna lepitamisele, näiteks toetada kultuuriprojekte. ja ma arvan, et Äh, lisaksime ka neid punkte, kus Kosovo on teinud edusamme, näiteks väike samm soolise võrdõiguslikkuse osa suunas kohalikel valimistel, vaba kaupade ja teenuste liikumise osas, võitlus äh, ebaseadusliku rände vastu. Nendest punktidest kõneleme oma muudatusettepanekutes. aitäh, härra Vautmans, proua Vautmans ja järgmine mitteühinenud liikmete nimel härra Epideios, palun. aitäh. raport, mis käsitleb äh, integratsiooni küsimusi Euroopa Liiduga on väga üksikasjalik no ning siit on näha, millised on need probleemid, mis riigi ees veel seisavad, enne kui ta saab Euroopa Liiduga liituda minu nägemuse kohaselt äh, ei saa Euroopa Liiduga liitumine äh, sõltuda ainult poliitilistest küsimustest. näiteks kui äh, riigi liitumine Euroopa Liiduga põhjustab väga palju probleeme, siis tuleb asja näha teisiti kui tegemist on äh, riigiga, mis piirkonnaga, äh, Amsefeldi piirkond näiteks äh, on Serbiast eraldunud, seal on väga palju probleeme suhetes Belgradiga, teiselt poolt aga Kosovot ei tunnist-, tunnusta ka kõik Euroopa Liidu liikmesriigid. see on mõistetav, kui arvestada, kuidas Kosovo riik on tekkinud. siit me jõuame selleni, et äh, Kosovost võib saada pretsedent teiste riikide jaoks, mida Kosovo peaks tegema selleks, et äh, liituda Euroopa Liiduga, ilma et see põhjustaks Euroopa Liidule probleeme. siin tuleks kõigepealt äh, mõelda suhetele Albaaniaga, tegemist on piirkonna üldiste probleemidega. ja Albaania omalt poolt tahab laieneda, see tekitab taaskord kahtlusi, me peame olema, kahtlusi, me peame olema väga ettevaatlikud, kui me räägime nendest riikidest. aitäh. Dubravka Suitsa on järgmine. aitäh, David. ma arvan, et siin on kaks peamist probleemi. esiteks suur tänu härra Šoltesele aru ande eest, aga seda tuleb parandada. kaks peamist probleemi minu jaoks, rääkides Kosovost. esiteks, viis liikmesriiki pole tunnustanud Kosovot, see on üks probleem, ja teine, et on tihedad seosed Serbia liitumise ja Kosovo liitumise vahel. kui dialoog ei parane, nendes suhetes midagi ei juhtu, siis ka midagi liitumise osas ei juhtu, see kõik on väga oluline ja mis siin veel puudu on? Te räägite Mitrovitsa sillast, aga te ei maini Serbia maavalitsusi Põhja-Kosovos, kõike seda siin raportis ei ole. seda tuleks ka mainida. ma tervitan piiri eh, mahamärkimist Montenegroga ja nii et jah, nii et viisade, viisavabastuse osas olen teiega nõus. kindlasti arvatavasti mõned muudatusettepanekud siin lähikoodelt olevad. aitäh, Dubravka Knut Fleckenstein. Für unsere Gruppe hat Herr Panzeri fast alles. Me, meie fraktsiooni nimel on härra Panseri juba kõik öelnud, sooviksin aga vaid ühte punkti täpsemalt sõnastada, kui seda eelkõnelejad võib-olla on teinud. seda võib öelda ka teiste Lääne-Balkani riikide kohta. nimelt, et me peame Euroopa Liiduna jääma usaldusväärseks kui me soovime Kosovo osas usaldusväärseks jääda, kui me soovime, et seal viidaks läbi rohkem reforme, mida me põhjendatult ka nõuame, siis me peame tõepoolest olema usaldusväärsed ja see tähendab seda, et me peame selgelt väljendama seda, millised on need tingimused, mida riik peab täitma selleks, et saada viisavabastus tegemist on ainsa riigiga, kellel kodanikel ei ole võimalust Euroopa Liidus vabalt reisida selles piirkonnas ning me oleme järjest ja järjest nõudmisi karmistanud, kuid nüüd tuleb ikkagi äh, see lahendada ning lahendada tuleb ka piiriküsimus Montenegroga. see on väga valuline probleem ning äh, ei ole loota, et selle suve jooksul nõukogu saadaks välja signaali, et on mingit lootust viisavabadusele. suur tänu, Knut Fleckenstein. kes? meil on veel kolm sõnavõtusoovi. Ivo Vaigel, Eduard Kukan ja härra Postinaru. nii, Ivo Vaigel, palun suur tänu, ma tahaksin ka täna oma emakeeles rääkida. kasutage siis kõrvaklappe. Äh, minu kolleeg proua Outmans juba tõi äh, esile kõige olulisemad teemad meie fraktsiooni jaoks. räägin Kosovo majanduslikust tugevdamisest Euroopa Liidu tulevase partnerina paljud eelkõnelejad ütlesid, et Serbia ja Kosovo vahelised suhted on väga olulised ning dialoog on väga tähtis ja see mõjutab ka mõlema riigi, Serbia ja Kosovo väljavaated Euroopa Liidu suunas, aga täna me räägime praegu hetkel ju Kosovost, seega ma pean rõhutama, et see endise Jugoslaavia osa peaks säilitama realistliku väljavaate Euroopa Liiduga ühinemiseks ja mm, ütleksin, et on saavutatud nii suhteline edasiminek kui ka faktide põhjal võib öelda, et on edasi mindud, aga mitte piisavalt. nüüd see on tegelikult äh, kõige vähem arenenud piirkond äh, kõnealuste riikide seas ja me peame muidugi respekteerima Kosovot, aga arvestama sellega. Kosovo ja Belgradi suhted on väga keerulised. kahe riigi vahel äh, toimub intsidente ning sageli on kuulda, et äh, need intsidendid tegelikult leiavad aset ainult Kosovo territooriumil, aga need inimesed, kes äh, neid intsidente toime panevad, on Serbiast pärit ja nad ei austa kohalikku võimu ega politseid. Äh, ning ei pea heanaaberlikke suhteid millekski. seega mina nüüd ei saa aru Hispaania reservatsioonist Kosovo äh, Euroopa Liidu perspektiivi küsimuses soovitakse võrrelda Kosovot äh, ja oma siseprobleeme Baskimaa ja Katalooniaga, aga ma arvan, et see ei tohiks mõjutada Kosovo väljavaateid. suur aitäh, Ivo, Eduard Kukan, palun suur aitäh, mul on paar märkust. aitäh Ivar Šo-, Igor Šoltesele eh, selle raporti koostamise eest. tuleb arvestada, et Kosovol on selja taga väga tormiline aasta. Ähm, selge on see, et on toimunud teatud edasiminek, aga mina oleksin ikkagi soovinud näha rohkem saavutusi Äh, enamat ka äh, Kosovo poliitiliste liidrite poolt, äh, eriti just õigusriigi küsimuses ning võitluses korruptsiooni vastu. keegi tegelikult ei öelnud seda, aga ka poliitilised juhid peavad vankumatult tunnustama seda erikogu kahju, et Euroopa Parlament ja Kosovo äh, valitud kogu ei, ei suutnud ühisdeklaratsioonini jõuda, see on halb, aga hea küll, äh, võib öelda, et lõpuks on ka Kosovo piiri paika pannud Montenegroga, äh, samuti peab Kosovo koordineerima parem, paremini oma välis- ja julgeolekupoliitikat Euroopa Liidu ÜVJP-ga ning äh, kui me räägime dialoogist äh, naabritega, siis peame mõlemast partnerist rääkima. mõtleme, milline on sõnastus olnud äh, Serbia resolutsioonis mõni, missugune on olnud Kosovo resolutsioonis. mõlemal on no, oh, siin süüd ja meie samas peame olema äh, usaldusväärsed. ja me ei saa rääkida äh, koostöö ühinemisest Euroopa Liiduga või tema väljavaatetest Euroopa Liidu suunas, kui kui suhted naabritega pole head. me räägime siin praegu lootusest, aga ähm, lootus võib-olla pole see õige sõna. peame olema resoluutsemad. Postinaru, palun Äh, aitäh, mul on kaks märkust, alustaksin sellest, millest rääkis meie kolleeg Eduard Kukan. Äh, kui lootusest ja usust rääkida, siis parem mingem Jer-, Jeruusalemma nutumüüri äärde. me peame tunnistama endale, et lepitusele alternatiivi pole, kui me räägime Belgradi ja Pristina suhetest kumbki pool ei saa eh, seda takistust eh, Euroopa Liiduga kõnelustes kuidagi eh, unustada või silma kinni pigistada selle koha pealt, see on eluliselt tähtis, arvestades järgmisi arenguid ja kõnelusi. nüüd strateegiliselt ei ole võimalik ette kujutada Lääne-Balkanit integreerituna, eh, samas eh, kui territooriumi keskel asub üks must auk. ei saa seda territooriumi isoleerituna käsitleda, kuigi ülejäänud eh, territoorium, koostööd ümbritse territoorium on ühinenud Euroopa Liiduga. me peame käsitlema regiooni tervikuna ja eh, see regioon ei liigu kuhugile, kui me ei ole lahendanud Kosovo probleemi. ja nüüd viis mittetunnustajat, Ivo Vaigel viitas sellele. jah, võib-olla tõesti eh, see tegelikult Euroopa Liidu Kosovo suhteid ei puuduta, aga need eh, viis riiki, kes ei tunnusta Kosovot, et nende käitumine on tegelikult äh, sõlt-, sõltunud või sõltub sellest, kuidas nemad tõlgendavad rahvusvahelist äh, õigust äh, ja enesemääramise õigust. ma tahaksin nõukogule ja komisjonile südamele panna, et me peame järele mõtlema, millised garantiisid saab anda nendele viiele mittetunnustavale riigile, et nad oma hirmud või vastumeelsuse äh, kuidagi äh, kõrvale jätaksid. Rumeenial ei ole min-, midagi ühist Kosovoga, meil ei ole vaidlusi e-, ja, äh, ja probleeme Kosovoga, aga ikkagi meie president ütles, et me saaksime kaasa aidata läbirääkimistele isegi kui Pristina reageeris sellele negatiivselt. võib-olla me saame kuidagi tulevikus siiski läbirääkimisi soodustada no.. suur aitäh, kolleeg Postinaru. kolleeg Ruiste Calavera eh, NIE peadirektoraadist. suur aitäh, aitäh, härra Igor Šolte selle väga hea äh, resolutsiooni ettepaneku eest, seal tõesti võetakse arvesse ähm, komisjoni aruande äh, tulemusi. ma tean, et te käisite Kosovos paar nädalat tagasi või teid võeti hästi vastu. me näeme tõesti, et Kosovos on toimunud äh, soodsad arengud, õhustik on positiivne. tähtis on see, et piirikokkulepe saavutati Montenegroga ning samas Euroopa Liiduga seotud reformide elluviimine on olnud aeglane. on toimunud teatud polariseerumine erakondade vahel vastavalt siis kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta valimistulemustele. tahaksime julgustada Kosovot reformi agenda ellu viia ja äh, tähtis on muidugi ka, et ähm, majandusreforme jätkuvalt toetataks äh, ja mingid algat-, ja algatused, mis pikaajalist makromajanduslikku stabiilsust ohustaksid äh,, ei ole vastuvõetavad. nüüd me loodame ka arenguid õigusriigi valdkonnas eh, ja siis eh, kolleegid rääkisid ka keskkonnaküsimustest. Eh, see on Kosovo kodanikele oluline, meil peab olema selline energiapoliitika Kosovos, kus on nii taastuvenergiaallikad kasutusel ka, kui ka muud me tahaksime energiatõhususe jaoks Kosovos eraldada miljoni, sest me sooviksime, et Kosovo ehitised muudetaks energiatõhusaks. kui korralikku programmi ei ole, ei saa seda raha kasutada. nüüd edasi, proua Vautmani sõnavõtt. kultuurlepituse soodusta, lepitust soodustava tegurina. nüüd me oleme soovinud ellu viia regionaalseid eh, katseprojekte, eh, ootame kultuuripärandit puudutavaid eh, projekte ja pa-, pakkumiskutset sellest ei piisa, kui oma regiooni inimesed edasi-tagasi sõidavad. tähtis oleks ka, et Euroopa Liidu kodanikud õpiksid regiooni tundma. nüüd lõpuks on ilmselt äh, oluline prioriteet, te teate väga hästi, et äh, komisjoni talitused ning siseasjade peadirektorati kolleegid on käinud Kosovos ja arutanud viisa liberaliseerimiskriteeriume. tähtis on muidugi, kuidas võideldakse korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevusega ja ilmselt tuleb see hinnang viisarežiimi liberaliseerimise kohta väga varsti välja. suur aitäh komisjoni esindajale. Igor Šoltes, kas te soovite teema kokku võtta? suur aitäh kolleegidele, variraportööridele ja peadirektoraat Nier äh, esindajale. tahtsin öelda, et äh, äh, minu tekstil on omad piirangud, kõike ma sinna kirja panna lihtsalt ei saanud, aga ootan edasist konstruktiivset koostööd kolleegidega. ootan muudatusettepanekud, mis võiksid selle teksti veelgi paremaks teha aga üks lause seal lõpus. härra Fleckenstein äh, nimetas väga olulisi asju, kui Euroopa Liit tõesti soovib usaldusväärne dialoogipartner olla, peab ka komisjon oma kohustusi täitma ja nüüd on kätte jõudnud otsustav hetk viisa liberaliseerimise osas Kosovo jaoks. suur aitäh see märkus oli väga oluline raportööride kõige suurem mure on see, et meil, meie eh, kirjaruum on piiratud. muidugi, alati öeldakse, et eh, oleks võinud seda veel öelda ja midagi veel lisada. komisjon saab kakssada, viissada või rohkem lehekülge toota, aga parlament ei saa parlament peab te-, eh, parlamendis tuleb teha kokkuvõtlikult ja täpselt ja seetõttu aktsepteerime kriitikat, kui öeldakse, et me pole kõike detailselt käsitlenud. niisiis, Kosovo raporti ajakava on samasugune kui Serbia raportil, muudatusettepanekute tähtaeg on kell üksteist hommikul, kolmekümnendal augustil ja järgmine punkt lõpp, loodetavasti jõuame ka kaheteist kolmekümneks lõpp, lõpetada koosoleku. järgmine teema on Albaania ja annan Knut Fleckensteinile sõna. kallid kolleegid sel pühapäeval on nüüd neljandat korda selline päev, kus Albaania liitumistaotlust Euroopa Liiduga taaskord äh, tunnustatakse. on Euroopa äh, Komisjon äh, on nõus, on sellest on neli aastat, kui komisjon oli nõus avama liitumisläbirääkimised, see oli väga tervitatav kinnitus ning ma olen selle eest väga tänulik, mida minu fraktsioon äh, siinkohal teinud on ning ka teistest fraktsioonidest kolleegid äh, ka Aldest, äh, Roheliste seast, mul on väga hea meel selle üle. ka varasemad arutelud näitavad, et me ei tee siin partei ajalugu sellise olulise teema puhul no, ning Albaanias on äh, olukord äh, paremaks muutunud, mul on hea meel selle arengu üle. Äh, Albaania soovib edendada liitumisläbirääkimisi, kuigi me teame kõik, et paljugi selles riigis ei ole nii, nagu valitsus, parlament või ka meie siin sooviksime. Albaania on selle poolest teisest Lääne-Balkani riikidest erinev, et nad on järjepidevalt pingutanud edusammude nimel. ja seda kõikides võtmevaldkondades. Albaania on hetkel läbi viimas väga ambitsioonikat kohtureformi. kahe tuhande kümnendal aastal me seda nõudsime, me seadsime selle liitumise eeltingimuseks ning äh, kohtusektoris on suured muudatused käimas ning äh, sellel on kindlasti meeldivalt heidutav mõju äh, vajalikele, mm, vajalikus sektoris, pidades silmas tulevikku ning nüüd on vaja keskvalitsuse saavutatud edu viia ka madalamale tasandile piirkondadesse. poliitiline tahe niisuguse keerulise reformiprotsessi läbiviimiseks näitab, et riik soovib tõepoolest Euroopa Liiduga liituda, seda soovib mitte ainult valitsus, vaid ka kogu parlament, kaasa arvatud opositsioon see oli omal ajal nii, kui liitumistaotluse esitati ning selline tegevus võib olla eeskujuks ka kõikidele teistele kandidaatriikidele ning see on väga oluline kogu meie Lääne-Balkani strateegia jaoks. Albaania on positiivne näide ning Albaania edusammud võivad kanduda üle ka teistesse riikidesse. me teame, et väga-väga palju on vaja teha, korruptsioonivastane võitlus, võitlus organiseeritud kuritegevuse vastu on väga olulised, kuid ilma kohtureformita on see võitlus suhteliselt keeruline mina oma raportis püüdsin välja tuua need punktid, kus on vaja veel jätkuvalt pingutada ning äh, see puudutab eelkõige kinnisvara alast äh, seadusloomet. Äh, kui meie soovime rohkem investeerida Albaaniasse, siis peame me olema ka kindlad, et selleks on olemas õiguslikud eeldused, õiguskindlus ning me saame siin Albaaniat ka ise aidata siin tuleb selgelt ka oma seisukohta väljendada. suured fraktsioonid meie parlamendis on selgesõnaliselt oma seisukohta väljendanud, seda on teinud ka komisjon. seetõttu me palume nõukogu, et nad nüüd ei leiaks taas mingisuguseid ettekäändeid, ei teeks palju ilusaid sõnu, vaid nad selgesõnaliselt avaksid läbirääkimised Albaania jaoks, et oleks võimalik saavutada lõpuks ka viisa liberaliseerimine Kosovos ning lahendada probleemid ka Montenegroga, aitäh! suur tänu, kolleeg Fleckenstein, selle lühikese ülevaate eest ning nüüd kolleegide sõnavõtud. minu nimekirjas on siin kolleegid Kukan, Postinaru, Šoltes, Hatšitšutšu, Sakurafa, Epitideios ma usun, et äh, need olid nüüd kõik kuus kõnelejat, äh, igaühele umbes kaks minutit. kõigepealt kolleeg Kukan, palun. Äh, aitäh, esimees, aitäh kolleeg Fleckensteinile õige ja tasakaalustatud ülevaate eest olukorra kohta Albaanias. mina täielikult toetan seda üleskutset et avada läbirääkimised riigiga, on teinud edusamme integratsiooniprotsessis, on tähtis edasi viia seda riiki, kas või juba sellepärast, et meie usaldusväärsus regioonis on mängus. olen olnud aastaid isiklikult äh, kaasatud selle riigi poliitikasse, võin öelda, et kliima on arenenud seal on endiselt äh, tugev polariseerumine ja terav, kuid me näeme siiski konstruktiivsemat äh, poliitilist õhkkonda, nimelt peamise, parlamenti on tagasi jõudnud arutelud ja kodanikud hakkavad äh, ootama kõrgemaid standardeid oma esindajatelt, see on õige, õiges suunas läinud muutus. ootame palju kohtureformist, see on põhjalik ja võtab aega see ei ole lihtne töö, me peame mõistma, et reformi, et see nii suure reformi ellurakendamine võtab tõesti aega ja siin müts maha ja õnnitlused. kõrgelt hindan komisjoni ja välisteenistust äh, abi eest nende reformide rakendamisel Albaanias. seda tuleks, see, see väärib mainimist, sest nad on tõesti palju ära teinud aga muus osas Albaanial on jäänud veel palju teha, olen nõus raportööriga. meil, mul ei olegi midagi lisada, aga lõpetuseks rõhutaksin, et laienemispoliitika ja integratsiooni projekt, mis tugineb tingimuslikkusel, on kaasuunaline liikumine. ärgem unustagem, me ei tohiks poliitiliste meeleolude pantvangiks jääda. kui tingimused on täidetud, siis peame oma lubadusi ka pidama, vastasel korral lihtsalt on mängus Euroopa Liidu usaldusväärsus ja see käib ka Albaania kohta. suur tänu, Edward Kukan, Igor Šoltes, kaks minutit. aitäh. tahaksin ka tänada raportööri suurepärase kuueleheküljelise raporti projekti eest, toetame praktiliselt kõiki punkte. hetkel aga üks kommentaar lõike kakskümmend kaheksa kohta. kindlasti tervitame seda, et on põhimõttelist kahju tehtud äh, hüdroelektrijaama ehitusel kaitstud äh, alale, kuid äh, peaks olema täpsem ja jõulisem, sest tuleb öelda, et üle neljakümne sellise projekti on juba kaitsealadel. ja peame kutsuma üles kaitsma äh, jõge ja kaitsma kõiki jõe kaldal asuvaid projekte loomulikult toetame taastuvenergiat ja hüdroenergiat põhimõtteliselt, selleks et saavutada Pariisi eesmärgid, aga üle kahe tuhande kahesaja eh, projekt puhtmajanduslikel põhjustel, need on eh, vajalikud investeeringud ja eriti avalikud pangad nagu Euroopa Investeerimispank ja Euroopa Rekonstruktsiooni Arengupank ei tohiks investeerida projektidesse kaitsealadel, kui ei ole, kui tuleb mõelda investeeringute mõjule. suur tänu, härra Šoltes ja nüüd härra Hadži Georgiu. aitäh, brother. Ευχαριστούμε προσωπικά και τον κύριο Φλάκενστάι για τη δουλειά που κάνει. Suur tänu härra Fleckensteinile tehtud töö eest raportöörina. ma usun, et meie koostöö saab olema väga hea ning tulemuseks on hea tekst. Albaania on äh, tõesti teinud jõupingutusi, äh, teha on veel väga palju, protsesse tuleks kiirendada. Äh, eelkõige on oluline Kopenhaageni kriteeriumite täitmine, see on kõikide riikide jaoks kõige olulisem äh, Äh, dialoog, äh, demokraatia arendamine äh, ning sõnavabadus, sead-, õiguskorra tagamine, need on olulised kõikide Euroopa Liidu liikmesriikide jaoks ning Albaania parlamenti detsembris tehtud otsused ei ole aga selles suunas, Albaania peab nende küsimustega tõsiselt tegelema ning tegeleda tuleb ka äh, korruptsiooni organiseeritud kuritegevusega, narkokaubandusega, äh, ka meediavabadus, ajakirjanike tegevusvabadus. siin on Albaanial veel väga palju teha, samuti ka inimõiguste äh, kaitsel, vähemuste õiguste kaitsel, selleks, et välistada äh, osade kodanike isoleerimine ühiskonnast äh, ning äh, meie soovime, et Albaania tõhustaks koostööd naaberriikidega. Albaania peab täitma neid kohustusi, mis ta on endale võtnud. ka territoriaalsed probleemid naaberriikidega vajavad lahendamist nii nagu ka äh, Juncker oma äh, visiidi ajal rõhutas. me esitame veel omapoolsed muudatusettepanekud, kuid ma usun, et me liigume siin õiges suunas. ja nüüd härra Epideios. Äh, suur tänu nõukogu otsus Eh, alustada liitumisläbirääkimisi Albaaniaga, eh, peab kindlasti olema seotud eh, kindlate parameetritega, mida juba oktoobris nimetati, mina puudutaksin kahte punkti. kõigepealt sisepoliitika, inimõiguste rikkumine, eelkõige Kreeka vähemuse õiguste rikkumine Albaanias me oleme äh, sellest väga palju kuulnud äh, ning äh, ja Al Albaania on ka võtnud vastu mitmeid õigusakte, mis piiravad vähemuste õigusi, eelkõige näiteks ka ning probleeme on ka kinnisvaraõiguses, maa kuulumine äh, sõjaväele. oluline probleem on ka organiseeritud kuritegevus, ka sellega on seotud kinnisvaraprobleemid. Albaania suhted naaberriikidega vajavad parandamist ning kui kõik need probleemid saavad lahendatud, siis võib Albaaniast tõesti saada liikmesriik. aitäh ja kaheks minutiks ära Postinaru aitäh, esimees. kolleegid, ma kutsun teid üles meelde tuletama, millest kõik algas aastal kaks tuhat neliteist, kui me arutame Albaania teemat ja kui vastuolulised olid Albaania arutelud ja kui raske oli võitlus kahe ploki vahel, Sotsiaaldemokraatide ja Rahvapartei vahel vähemalt. ja nüüd tundub, et tänu Knutile on meil üsna konsensuslik raport, see on väljapaistev saavutus ja tugineb Albaania edusammudel. kõigepealt albaanlased peaksid olema uhked nende edusammude üle. ja pärast ma täielikult äh, toetan üleskutset äh, nõukogule alustada läbirääkimisi Albaaniaga. ma tervitan äh, nii tõsiselt Albaania vastavusse viimist äh, välis- ja julgeolekupoliitikaga on tõesti muljetavaldav, see on üleskutse ka teistele riikidele järgida Albaania eeskuju ja samal ajal tervitan väga positiivset regionaalset rolli, mida Albaania on etendanud. meedia alati ei suhtu sõbralikult Albaaniasse äh, peamal-, peaministri ja valitsuse rolli tuleks esile tõsta. meie siin parlamendis suutsime toetada edusamme Albaanias tänu targale koostööle fraktsioonide vahel parlamendis ja tänu targale otsusele lõpetada võitlus üksteisega, olgu see siis Albaanias või Makedoonias, Makedoon-, Põhja-Makedoonias, sellepärast lõpetuseks veel kord, esimees, kutsuksin kolleege üles sellele lähenemisele truuks jääma, nüüd meil on teine juhtum, kus oma partneritele, äh, piirkonnas asuvatele erakondadele ütlema, et on punased jooned ja nüüd see on Põhja-Makedoonia. peame ütlema oma sõpradele sõsarparteidest, et on punased jooned, mida iial ei saa ületada ja vastasel korral tuleb langetada otsus ka meie fraktsioonides. suur tänu. aitäh, härra Postinaru ja lõpetuseks proua Sokorahva. suur tänu, härra Fleckenstein, te olete koostanud väga tasakaalustatud raporti sellegipoolest me räägime siin eeltingimustest ning peatuksin äh, äh, siin äh, eelkõige just vähemuste õigustel, mille, mida mainisid ka kolleegid. nagu te õigusega ütlesite, Albaanial on vaja siin teha jõupingutusi, tal on vaja ka võtta jõupingutusi selleks, et võidelda tööpuuduse vastu. Te rääkisite Te jätsite mainimata, aga suurima vähemuse eh, kreeklased eh, Albaanias võeti vastu seadused vähemuste õiguste eh, kaitseks, kuid selle asemel, et kaitsta vähemuste õigusi vastavalt Euroopa eeskujule ja standarditele, tuleb ikka veel ette rikkumisi ning Kreeka vähemus kannatab endiselt õigusetuse käes ning ka kreeka keel on avalikust elust välja tõrjutud. lahendamata on ka omandiküsimused. Albaanias on piirkondi, kus Kreeka vähemus on väga tugevalt esindatud ning siin on juba mainitud ka sündmusi möödunud aastast, mis nendes piirkondades aset leidsid, eh, kus rikuti Kreeka vähemuse õigusi ning ähm, Albaania valitsus eh, on võtnud meetmeid selleks, et äh, kärpida Kreeka vähemusi, vähemuse õigusi omada kinnisvara, näiteks Kimara piirkonnas, eh, kus äh, kreeklaste asustus on juba väga pikaajaline seal see kodanikualgatuse õigusi piirati tugevalt. Now... rohkem sõnasoovijaid ei ole ja seega saab sõna komisjoni esindaja Luis Calavera. suur tänu. alustuseks. komisjonil muidugi ei ole sellist piirangut lehekülgede arvule, me saame kirjutada pikemalt, aga aga kas teil on üldse piirang? meil on tõlketeenistuse suhtes piirang aga tähtis ei ole mitte lehekülgede arv, vaid sõnumi ühtsus, mida me näeme teie raporti ja komisjoni nägemuste vahel, millised on peamised asjad, millest tuleb riiki teavitada ja selles kontekstis tahan muidugi tervitada Grut Fleckensteini resolutsiooni projekti. ta on selgelt äh, toetanud ja ka Euroopa Parlament on selgelt äh, toetanud äh, positiivset ja tingimusteta soovitust, mille komisjon on teinud alustada läbirääkimisi liitumiseks Albaaniaga meie laienemispaketi kontekstis. kui juunis kaks tuhat neliteist Albaania sai kandidaatriigiks, sellest ajast peale on väga olulisi reforme läbi viidud, järjepidevalt tehtud edusamme viie prioriteedi osas. ja seepärast meie arvates see soovitus on igati põhjendatud ja seda ka toetame. me kõik mõistame, et loomulikult peab, peavad edusaanud jätkuma selleks, et konsolideerida saavutatud ja seepärast meil on väga hea meel, et resolutsiooni projektis on jõulised poliitikaalased soovitused, mis loodetavasti on kasulikud ja mõjutavad sisepoliitilist ja tehnilist arutelu Albaanias Albaaniaga ja eriti meile meeldib see, et tegeldakse äh, justiitsvaldkonnaga ja ja ähm, meil on väga hea meel, et äh, õigusriigi osas on tehtud edusamme ja et on suudetud võidelda või organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooniga. põhiõigused, vähemuste õigused ning või omandiõigused, kõige sellega on tegeldud. mul on väga hea meel, et kutsute üles toetama noorte koostööametit. selle, on oluline tähtsus kõigile noortele piirkonnas selleks, et töötada koos ja mõelda tulevikule. oleme seega tänulikud härra Fleckensteinile ja parlamendi liikmetele ja meeskondadele, kes on sellele raportile kaasa aidanud. aitäh, Knut Fleckenstein. Äh, jah, ma hea meelega jätaksin selle kokkuvõtte praegu tegemata, sest ma usun, et kõik on juba öeldud. me töötame kiiresti välja ühise dokumendi ning ma loodan, et ka nõukogu teeb selge otsuse. suur tänu Knut Fleckensteinile lühikese sõnavõtu eest meie ajakava äh, on samasugune nagu ka eelneva kahe dokumendiga, kolmekümnes august on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. kolleegid, ja enne kui lõpetame koosoleku esimese osa, tuletaksin meelde, et meie see meie üle, rohkem seitsmekümnest liikmest seitse on kohal. Need on muidugi parimad seitse, nad olid vaprad ja jäid lõpuni välja. aga öelge palun kolleegidele meeldetuletuseks, meil on ühine koosolek libega PHS-is kolm viiskümmend kell neliteist kolmkümmend kuni viisteist kolmkümmend, siis on laiendatud juhatus kell viisteist kolmkümmend kuni kuusteist kolmkümmend laiendatud juhatus ja kohtume proua Mogheriniga ja kell äh, kuusteist kolmkümmend kuni seitseteist kolmkümmend on meiega Iraani asevälisminister siin ruumis. kas äh, kõik ja jah, kuusteist kolmkümmend kuni seitseteist kolmkümmend on Iraani asevälisminister siin. see ja homme on täiendav punkt päevakorras, see on olukord Moldovas, Kišinaus ja nüüd head isu ja veel kord tänu Serbia, Kosovo ja Albaania sisukate arutelude eest. Television and then